teevad kõik selleks, et tea, tõsta tea, teadlikkust naiste suguelundite moonutamise kohta. Grazie, komissario, eh, abbiamo ricevuto. suur tänu, härra volinik. meil on kolm resolutsiooni ettepanekut. arutelu on lõppenud ja hääletus leiab aset homme keskpäeval. Läheme nüüd suuliselt vastatava küsimuse juurde ja puudutab see öö, äh, Prantsuse ettevõtte PIP poolt valmistatud silikoonkeeli sisaldavaid defektseid rinnaimplantaate. ja kõigepealt annan ma sõna kaheks minutiks proua Konile. tänan, äh, proua president, härra volinik, kallid kolleegid, mu daamid ja härrad. et me peame tõdema, et implantaatide küsimus ei ole lihtsalt äh, sanitaarküsimusi puudutav äh, probleem. me oleme näinud, mil määral sellel äh, lool on nii Euroopa ulatuslik kui maailma ulatuslik mõju. PIP implantaate müüdi seitsmekümne ühes riigis, igal pool maailmas ja ligikaudu nelisada tuhat implantaati paigutati ja Ühendkuningriigis nelikümmend tuhat, kümme tuhat Hispaanias. direktiiv äh, meditsiinitarvikute osas äh, vaadatakse ümber sügisel kaks tuhat kaksteist. meie peame õigusseadusandjana õppima sellest ja suhtuma väga tähelepanelikult meditsiinitarvikutesse puutuvasse. ma ühinen oma kolleegide ettepanekuga Toomas Ülmeri, Philippe Juvani äh, ettepanekuga, kes on raportöörid Rahvapartei poolt, kellel on väga kahju, et nad ei saa täna õhtul siin olla. ja ma tuletaksin teile meelde ja paluksin, et Euroopa Komisjon võtaks vastu arvesse järgmised ettepanekud. me peame tugevdama ja harmoneerima inspektsioonid Euroopa Liidu tasandil, me peame sisse seadma regulaarse kontrolli, iga-aastane, iga-aastase kontrolli just kõigis meditsiinitarvikute tootmise tasandites ja me peame harmoneerima kontrolliorganismide töö ja tagama läbipaistvuse ja jälgitavuse nende eh, meditsiinitarvikute osas, mis Euroopa turule jõuavad. ja ma tahaksin teie tähelepanu juhtida ühele esmatähtsale punktile, meil on vaja tagada tasakaal oma Euroopa patsientide kaitse ja innovaatika toetuse ja teadusuuringute eh, toetamise vahel. me peame tagama turvalisuse, aga samas ka läbipaistvuse ja paindlikkuse esimene eh, samm on see, et me ei pea käsitlema meditsiinitarvikuid kui ravimeid, sellepärast et neil on väga suured erinevused ka turustamise osas, üldse turutingimuste osas ja me oleme väga hästi näinud seda, et mis puudutab kõige riskantsemaid meditsiinitarvikuid, siis äh, nendega seonduvad riskid, mida me peame hindama tõesti juhtumipõhiselt suur tänu, järgmisena saab sõna äh, proua Linda McEwan kaheks minutiks. suur tänu teile, proua president. ma olen nõus praktiliselt kõige sellega, mida selles, mis selles äh, äh, raportis kirjas on ning ma tahaksin teada, mida me oleme õppinud Pipi skandaalist, mis on tabanud nii paljusid äh, naisi nii Euroopa Liidus kui väljaspool Euroopa Liitu. tahaks rääkida siiski pisut enamast kui resolutsioonist. me ei luba reklaamida näiteks eh, retseptiarstimeid Euroopa Liidus, samas eh, ajakirjad, naiste ajakirjad eriti võivad eh, avaldada reklaame, kus kutsutakse naisi üles ähm, rinnaimplantaatide kasutamisele. kaks riiki on sellised reklaamid juba ära keelanud, need on Prantsusmaa ja Belgia, kuid ülejäänud osas Euroopas on see väga tavaline. nüüd ma tahaksin küsida volinikult, kas midagi oleks võimalik teha Euroopa tasandil selle vastu? kui te vaatate nende ettevõtete veebilehekülgi, siis esitatakse neile eh, küsimusi eh, rinnaoperatsioonide kohta, seal räägitakse hinnast, kuidas laenu saada, kuidas eh, operatsioon toimub, kuskil ei öelda ka seda et, et kolmkümmend protsenti naistest on, peab paigutama uue implantaadi kümne aasta jooksul, nii et ja et praktiliselt kõik implantaadid tuleb asendada kümne-viieteist aasta jooksul. ehk kui te kolmekümne kaheselt, kus, mis on muide keskmine iga implantaatide paigutamiseks, siis iga kümne-viieteist aasta jooksul paigutama uue implantaadi kogu ülejäänud elu. ma vaatasin üle kolme äh, kuulsa ettevõtte veebileheküljel, ükski neist ei maininud seda, see ei sobi. Äh, inimesed, äh, kes operatsiooni läbivad, riskeerivad oma tervisega, me peame teadma patsiente ning ma ei tea, millised teie pädevused on ma tean, et on olemas seadused eh, retseptiravimite reklaamimise kohta. ma arvan, et on tagumine aeg seda tööstust reguleerima hakata, mis kutsub üles naisi riskeerima ja eh, küsitletud naistest väga paljud ei, eh, naised ei teadnud, et nad, see tähendab seda, et nad peavad pärast korduvalt uuesti operatsioonile minema. suur tänu ja kolleegile Pääš kaheks minutiks. non c'è. teda pole siin. kolleeg Ooken. Øh, suur tänu. ma arvan, et on oluline selles olukorras rõhutada, et meil on palju parema, vaja palju paremaid autoriseerimismenetlusi ja ma tahaksin rõhutada seda, et meil peaks olema suurem läbipaistvus, avatus äh, ja meil peaks äh, olema äh, võimalus konsulteerida iseseis-, iseseisvate sõltumatute ekspertidega ja tööstusel ei tohiks lubada tulemusi varjata, sest sõltumata sellest, milline protsessi osa see parasjagu puudutab, peaks eksperdil olema võimalik vaadata, kas on toimunud eh, paranemine, edasiareng või mitte. kui me võtame kasutusele sellised eh, meetmed, mis väga hästi toimivad, see on väga oluline, väga oluline on see, et meil oleks piisavalt läbipaistvust ja ma loodan, et volinik Tali, et saab aru, et, et eh, see asi puudutab, et asi puudutab patsiente, patsiendid peavad olema esmatähtsad, mitte tööstus. sest kui ähm, selle küsimusega äh, pe tehakse petukaupa, kui võltsitakse andmeid, siis äh, see võib kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi. kui on väikegi, äh, tundub, et on väikegi võimalus, et tegu on pettusega, siis tuleb rakendada tõsiseid meetmeid. kui me me peame äh, vaatama ka üle äh, tööstusepoolse lobitöö, muidu äh, kindlasti kuuleme seda, kuidas me nende võimalusi hävitame ja me ei lase neil konkurentsivõimelised olla. ma loodan tõesti, et me suudame Eh, sellele survele vastu pidada ja see puudutab meid kõiki ja vaatame, eh, milline süsteem on kõige parem, kui me ei soovi Ameerika eh, süsteemi üle võtta. proua Jana Kudatis, palun. kuus kuud pärast PIP rinnaimplantaatide skandaali lõpuks ometi hakkab Euroopa Parlament seda äh, Eh, seda eh, kohutavat juhtumit arutama. PIP oli maailma suuruselt kolmas rinnaimplantaatide tootja ja seda peaaegu kümme aastat. me peame õppust võtma sellistest eh, juhtumitest. on väga oluline ka see, et me vaatame üle kõik faktid selle, enne kui me hakkame järeldusi tegema selleks, kuidas Äh, süsteem muutuma peab, et selliseid asju enam ei toimuks. lisaks sellele me peame ütlema ka seda, et PIB äh, juhtum ei tähenda praeguse süsteemi, äh, süsteemi läbikukkumist. praegu oli tegu tootjate veaga, kes väga madala kvaliteediga toote paiskas turule. praegusel hetkel pakutakse välja äh, Eh, teksti, mis puudutab, puudutab sel-, meditsiinitarvikute turule eh, viimist. see on minu meelest siiski ebaproportsionaalne. lõige kakskümmend kaks näiteks, mille esitasid rohelised, kutsub üles toksikoloogiliste hinnangute ähm, äh, esitamist. kas me tõesti hakkame äh, kõiki üle vaatama, neid alates elastiksidemetest kuni, kuni pacemakeriteni. ei ole mõtet kasutada, eh, ei ole mõtet kasutada haamreid selleks, et eh, pähkleid, eh, pähklikoori purustada. meil ei ole vaja liigselt reguleerivat süsteemi. meie praegune süsteem on toiminud ja patsiente kaitsnud juba kakskümmend aastat, sellepärast esitasime meie muudatusettepaneku äh, Eh, ja nõudnud ka eraldi hääletust selleks, et, et neid, seda, neid probleeme sellest resolutsioonist välja jätta. suur tänu. kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? no. ei. okei okay., catch the eye. hästi, siis läheme edasi vaba mikrofoniga. kolleeg Mattias, kaks minutit suur tänu, proua president, härra volinik. on tõsi, et kuus kuud tagasi leidis aset PIP skandaal ja mis on kõige uskumatum, on see, et kümne aasta jooksul eraettevõte sai tegutseda turul ja müüa, kasutada selliseid silikoon äh, implantaate Ehm, et silikooniga, eh, mida tegelikult peaks kasutama patjade test-, tekkide jaoks, mõeldakse, et, et see võib mõjutada kuskil viitesadat tuhandet naist. kogu selles protsessis oli veel teisigi puudujääke. me teame, et et tegemist on tõesti pettuse, kuriteoga, eh, kõige selle näol, mis selle ettevõttega toimus, aga selle pettuse juhtumisega, juhtumiga peab tegelema kohus, aga sellega seondub ka õiguslik äh, äh vaakum ja seetõttu on osutus võimalikuks selline, selline olukord, et kümme aastat need kurjategijad tegutsesid, et suured puudused on kontrolliregistrite osas, mitte midagi ei toiminud, aga need härrad sellest ettevõttest toimetasid vabalt, mitte keegi neid ei kontrollinud ja seetõttu me ei pea mitte rääkima ainult eh, informatsiooni puudulikkusest, väga tähtis on kõik see, mis puudutab neid implantaate, aga sellega seondub ka tuhandete naiste, naiste alandamine, kes on pidanud läbi tegema kontrolli ja testid, et kas nende implantaadid on korras me kontrollime väga paljusid asju, me kontrollime autode varuosasid, meil on erinevaid direktiive selle kohta, aga me peaksime kontrollima midagi sellist, mis on eluliselt tähtis inimeste tervise jaoks ja meditsiinitarvikute õigusakti läbivaatamine on igati teretulnud. meil peavad olema selged tingimused, läbipaistvus ja ka sanktsioonid, sellepärast et et me peame võtma endale ka vastava vastutuse kanda ja ka riigid peavad vastutama selle eest. suur tänu, kolleeg Rossi, kaks minutit. suur tänu, proua president. arutelud ja see resolutsioon on väga õigeaegsed, sellepärast et see annab meile ka suuniseid meditsiinitarvikute õigusakti läbivaatamisel Äh, väga tähtis on ka sertifitseerimise, äh, sertifitseerimise süsteem ja see läbivaat-, lubade äh, süsteemi läbivaatamine, mille komisjon on välja pakkunud, võimaldab tõhusamat kontrolli nende meditsiinitarvikute osas ja ma olen nõus ka sellega, et me ei pea bürokraatiat veelgi raskekujulisemaks muutma. mida meil on vaja, meil on vaja Euroopa Liidu tasandil rangeid, kiireid ja tõhusat kontrolli. tuhanded naised äh, kannavad rinnaimplantaate, me peame teavitama neid ka nendest riskidest, mis sellega seonduvad, kutsuma üles neid äh, meditsiinikontrolli läbima me peame paika panema registri, mis võimaldab äh, mis võimaldab meil tuvastada neid, kes selliseid meditsiinitarvikuid kasutavad. ja kõike seda on võimalik suhteliselt kiirelt teha ja kõik see võimaldaks meil informeerida kasutajaid ka kõigist nendest riskidest, äh, mis seonduvad äh, nende implantaatidega. tähtis on ka koostöö Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigid peavad endale väga täpseid kohustusi võtma, vii-, viimaks miinimumini selliste juhtumite võimalikkuse, äh, nagu juhtus PIP implantaatidega volinik eh, Talli suur aitäh, lugupeetud president, eh, austatud parlamendisaadikud, viimase kahekümne aasta jooksul äh, eh, meditsiinitarvikute äh, kontrollisüsteemi abil on äh, Euroopas müüdud ainult kvaliteetseid tarvikuid ning äh, kontrollitud ähm, tarvikute elutsüklit. tegemist on olnud ka kulutõhusa süsteemiga ning äh, kasutajasõbraliku süsteemiga. me oleme olnud innovatsiooni esirinnas siin, kuid enne PIB juhtumit äh, komisjon oli juba läbi vaatamas mm, meditsiinitarvikute direktiivi, sellepärast et me leidsime, et äh, Äh, siin oli vaja päris palju asju parandada. PIP juhtum on tõepoolest šokeeriv. tegemist on petujuhtumiga äh, ja seda ei avastatud äh, seetõttu, et turustamisjärgses faasis oli nõrkusi. PIP mm, juhtum on viidanud olulistele puudujääkidele õiguslikus raamistikus. nüüd vastamaks kiirelt patsientide muredele olen ma välja toonud ning ei jaganud ka Euroopa Parlamendiga äh, terve rea algatusi, mis on vaja läbi viia koheselt liikmesriikides ka praeguse õigusloome alusel. see tähendab seda, et turukontrolli tuleb äh, tugevdada ja anda paremaid äh, garantiisid ja turva, tagada turvanõudeid meditsiinitehnoloogia mm, tarvikute osas olen ühendust võtnud samuti tervishoiuministritega kõikidest liikmesriikidest ja palunud nende toetust. praegu me oleme taolisi algatusi ka ellu viimas. pikemas perspektiivis äh, meditsiinitarvikute äh, seadusandluse läbivaatamine, mida praegu komisjon praegu ette valmistab, äh, arvestab kindlasti ka selle juhtumi kogemustega. komisjon plaanib oma ettepaneku heaks kiita peatselt pärast suvepausi terve rida parandusi eh, on juba praegu plaanis ja sisse viia süsteemi. me tahame vältida seeläbi taolisi juhtumeid nagu PIP rinnaimplantide juhtum. me tahame eh, monitooringud ning eh, muud parandada teavitatavate asutuste puhul ja tagada äh, et sama kõrged standardid kehtiksid kõikjal Euroopa Liidus. me tahame, et antakse suurem roll pädevatele asutustele nii enne kui pärast turustamist süsteem saab toimida ainult sellisel juhul, kui me kasutame võimalikult hästi ära olemasolevat piiratud arvu eksperte. seetõttu komisjon on plaaninud ellu viia turustamiseelse järelevalvesüsteemi, mis äh, kontrollib kõiki tarvikuid, ähm, aga seda kasutatakse juhtumipõhiselt. see võimaldab äh, liikmesriikide ekspertidest äh, koostatud komiteel teavitada pädevaid asutusi enne, kui tarvik turule viiakse. selle eeliseks oleks eh, kaks eh, järgmist punkti. esmalt seeläbi tagatakse eh, teavitatavate asutuste õiglane teavitamine, mis põhineb ka kliinilistel tõenditel ning lisaks sellele on võimalik äh, pädevatel asutustel läbi viia sihtmärgistatud kontrolli. mehhanismi eeliseks on see, et kasutatakse nappevahendeid ja ekspertiisi võimalikult tõhusalt ning proportsionaalselt, viimaks läbi turustamist täieselt kontrolli ning parandatakse ka turujärelevalvet ning hoolikust. ja lõpetuseks me tahame samuti parandada jälitavusnõudeid meditsiinitarvikute puhul. see tähendab seda, et meil oleks identifitseerimisnumber ning ühtne registreerimissüsteem PIP juhtumi põhjal on komisjon äh, läbi vaadanud äh, meditsiinitarvikute äh, seadusandluse ning vaadanud, millised on tekkinud lüngad. ja arvestame selle tulemustega ka tulevases läbivaatuses. stress, stressitesti tulemusena vajalikud meetmed viiakse sisse ka komisjoni ettepanekusse. Need ettepanekud puudutavad kogu teavitatud asutuste tegevust, erilist tähelepanu pööratakse kohustusele Äh, läbi viia ette teatamata külaskäike tootekeskustesse informatsioone antakse samuti liikmesriikide ametitele auditite negatiivsete tulemuste kohta. samuti võetakse meetmeid selleks, et parandada vahejuhtumite äh, kohta käivat aruandlust. samuti tuleb parandada patsientide teadlikkust ka läbi näiteks implantaatide kaatide, äh, millest saab piisavat asjakohast informatsiooni. me usume, et seeläbi on võimalik parandada turgude läbipaistvust. kõikidel osapooltel peab olema õigus õigele informatsioonile, mitte nagu härra McAvey ütles, ainult kulude ja tulude kohta, vaid samuti kestuse, vastupidavuse ning implantaatide kasutamise või muude tarvikute kasutamise äh, Äh, tagajärgede kohta, sellepärast et see küsimus ei puuduta mitte ainult äh, implantaate, vaid ka muid äh, tarvikuid, mida kasutatakse. ja ma usun, et kõik peavad teadma, olema teadlikud sellest, millised on tagajärjed, kui kasutatakse taolisi tarvikuid. samuti osad ju usuvad, et kui operatsioon on läbitud, siis enam uut operatsiooni ei ole vaja. nii see ka tihti ei ole ja see on miski, mida tuleb alati välja tuua ja selgitada patsientidele, tarbijatele. ja selline info peab olema kättesaadav ja seda peab andma kõikidele patsientidele patsientide teavitamine, teavitamist parandatakse sel viisil suuresti. lugupeetud parlamendisaadikud, ma usun, et eh, juba ette nähtud eh, meetmed ning lisameetmed, eh, mis me selgitame siis välja, mida läheb vaja vastavalt stressitestile, parandavad süsteemi, tugevad ning tagavad, et ainult turvalised ning toimivad meditsiinitarvikud leiavad turustamist Euroopa turul. samuti võtsin teadmiseks proua Akoni poolt öeldu ja pean ütlema, et tõesti kõik see, mis ta ütles, on ka kaasatud, kaasatakse ka komisjoni ettepanekusse, mida me tutvustame pärast suve. Eh, suur tänu Rahvapartei nimel proua Kardiini poolteist minutit. suur tänu, proua president. suur tänu volinikule. volinik rääkis väga tähtsatest küsimustest, millega me oleme igati nõus. ja nagu ta ütles, tegemist on tõesti uskumatu juhtumiga, piisab sellest, kui me vaatame neid arve, mida meile tutvustas proua Okuni. on täiesti selge ka see, et see skandaal näitas meile kuivõrd vajalik on ümber vaadata ja hinnata ka Euroopa Liidu vastavat seadusandlust, mis puudutab meditsiinitarvikuid. see pettus osutas nendele puudujääkidele, millest me oleme juba mitmeid kordi täiskogus rääkinud ja volinik äh, kordas seda, nii et ma ei hakkaks sellest aspektist rohkem rääkima. ma arvan, me peame tegema kõik, mis on meie võimuses selleks, et tagada kaitse meie kodanikele ja me peame õppima sellest skandaalist. see skandaal peab võimaldama meil nüüd edasi minna, eelkõnelejad rääkisid sellest, kommunikatsioon, kodanike teavitamine, ainult sellest ei piisa me rõhutame ainult positiivseid aspekte, me räägime noorsust ja riskivabadest proteesidest ja implantaatidest, aga ei ole olemas selliseid riskivabasid implantaate, kui me räägime ilukirurgiast, siis me peame informeerima ka noori tüdrukuid nendest riskidest, mis seonduvad ilukirurgiaga, sellepärast et väga tihti just noored neiud soovivad läbi teha selliseid operatsioone, nii et me peame tegutsema kiirelt ja tegelikult me oleks pidanud tegudele asuma juba eile president monsieur le commissaire nous avons connu le scandale du mediator me puutusime kokku mõni aeg tagasi mediatori kriisiga ja nüüd on meil rinnaimplantaatide skandaal mis nii nagu te ütlesite härra volinik toob välja selle et ei toimi Euroopa sanitaarturvalisus meditsiiniturvalisus neliteist aastat pettust üheksakümne kuuendast aastast kahe tuhande kümnenda aastani, viissada tuhat proteesi, mida maailmas kantakse, kaheksa tuhat eemaldatud implantaati, väga mitmeid, kolm tuhat viissada eh, vähijuhtumit, see on šokeeriv. FDA väga palju on kaebusi äh, Äh, Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, et kuidas e-, liikmesriikide vastavad äh, ametid ja Euroopa Liidu vastavad ametid ei ole näinud sellist pettust. ja selle peale, sellepärast me peame mõtlema ka selle peale, kuidas meditsiinitarvikute kontrollisüsteemi parandada, nii nagu te just selgitasite härra volinik, me peame üles ehitama uue süsteemi, mis äh, lubaks meil vältida selliseid skandaale äh,. räägitakse, nii nagu te ütlesite, et sügisel vaadatakse läbi meditsiinitarvikute õigusakte ja muidugi me oleme rahul sellega, aga härra volinik, tundub, et te soovite arvesse võtta kõik, äh, suurt osa meie muredest, mida me kajastame oma resolutsioonis aga miks siis teha erand, vastuvõetamatu erand eh, meie saadikute jaoks vastuvõetamatu erand ja miks lubatakse eh, turule tul-, tulla kolmanda klassi meditsiinitarvikutega, mis on kõige riskantsemad. miks te, härra Talli, eh, ei taha seletada meile oma seisukohta seoses sellega? Al... suur tänu ALDE fraktsiooni nimel proua Bilbao, poolteist minutit, palun. aitäh, mina sooviksin ka, et Euroopa õigusaktid äh, implantaatide osas läbi vaadatakse äh,. meil on olnud äh, PIP-firma implantaatidega probleeme, äh, meil on väga palju võimalikke lahendusi, mida kaaluda me peame mitmeid asju parandama, näiteks varase hoiastuse süsteemi selliste probleemide korral, samuti on meil vaja paremat menetlust äh, äh, proteeside valiku äh, osas äh, need, kes neid meditsiiniseadmeid müüvad, peavad olema korralikult kvalifitseeritud. siiamaani äh, ei ole nad äh, olnud eriti koostöövalmised äh, selliste seadmete müügi osas kontrolli parandada. lisaksin veel ühe asja. Äh, arvestades seda kriisi, mis meil praegu Euroopas on, on tegemist teemaga, mis on Euroopa inimeste jaoks oluline, on oluline, et et eh, sellised tooted eh, alluks korralikule kontrollile. kui asi oleks juba algusest peale nii olnud, eh, siis ei oleks neil olnud sellist müügiedu, nagu neil ei oli, oli ja paljud naised oleks kannatustest pääsenud. nüüd peab Euroopa Komisjon kehtestama kontrollisüsteemi selliste toodete jaoks koostöös meie parlamendiga. ja ma loodan, et te peate oma sõnadest kinni, volinik, ja teete, mida lubasite, aitäh. Grazie, eh, ora eh, il calcio di A inizia. aitäh. ja nüüd saab sõna proua McKinnon. aitäh tegemist on väga olulise aruteluga. me räägime siin ühest konkreetsest skandaalist, aga me eh, peame arvestama sellega, et Euroopa meditsiiniseadmete sektor on olnud väga innovatiivne ja on al-, aidanud paljusid inimesi. ma tervitan komisjoni ettepanekut reguleerivat süsteemi paren-, parandada. ma arvan, et me ei tohiks ka üle pingutada ega tohi sellelt sektorilt ära võtta võimalust olla innovatiivne. me peame leidma tasakaalu selle vahel, mis on hea patsientidele ning peame parandama nende inimeste elukvaliteeti, kes neid meditsiiniseadmeid vara-, vajavad. peatuksin ühel teisel teemal, mida tõstatas ka proua MacAvan me kõnelesime siin naiste suguelundite moonutamisest ja nüüd räägime rinnaimplantaatidest ja mõnikord kasutavad neid implantaate väga noored äh, neiud, kes äh, ei mõista tegelikult, milline on sellise valiku tagajärg äh, kahju, et need arutelud ei ole, ma arvan, et need kaks arutelu on omavahel seotud ja on huvitav, et me arutame neid just täna õhtul, ma arvan, et need inimesed, kelle elukvaliteet on paranenud tänu implantaatidele, tänu meditsiiniseadmetele, eh, me ei tohi lasta sellel majandusharul känguda, me peame laskma tal kasvada, me ei tohiks innovatsiooni lämmatada. iseasi on juba küsimus eh, rinnaimplantaatidest, siin on meil äh, Äh, vaja arutada näiteks kas või seda survet, mida ühiskond noortele naistele avaldab, võib-olla peame seda arutelu kunagi mujal, aitäh. ja nüüd äh, proua Regner. suur tänu, härra volinik ma tahaksin kasutada selle arutelu konteksti selleks, et juhtida tähelepanu määrusele, mis on toppama jäänud, see tuleks vastu võtta. ma arvan, et äh, silikongeeli sisaldavad defektsed rinnaimplantaadid ja teema, teema näitab äh, seda, kui oluline on Brüsseli üks määrus äh, mis me teame seda, et defektsete rinnaimplantaatide tagajärjel on kannatanud kuuskümmend ohvrit ja organisatsioonid on, erinevad organisatsioonid on esitanud kaebusi selles osas, aga jurisdiktsiooni küsimus kindlasti on ja kindlasti õiguskonteksti tuleb muuta. me saame aidata kindlasti äh, ohvreid, kuid tootjaorganisatsioonide esindajad leiaksid piisava foorumi, kus selliseid asju arutada defektsed rinnaimplantaadid ja kogu see juhtum näitab tegelikult äh, et õiguspädevused ja jurisdiktsioon on kindlasti väga olulised küsimused. Eh, Eriko Jan. head kolleegid, eh, härra volinik. me räägime täna eh, suurest skandaalist, skandaalist, mis puudutas PIP silikongeeli sisaldavat efektseid rinnaimplantaate. risk on patsientide ja paljude noorte mm, naiste jagada inimesed ei tea, äh, mida täpselt rinnaimplantaadid sisaldavad, mida nende kehasest, kehadesse pannakse ja neil puudub selle kohta piisavat informatsiooni. Äh, õigusaktid on üks asi, aga sealt on vaja minna üks samm edasi. meil on vaja äh, karmi kontrolli ning meil on vaja rohkem informatsiooni eelkõige, sellepärast et rinna implantaadid mõjutavad tuhandeid ja tuhandeid Euroopa naisi ning oluline on see, et meditsiinitooteid tootvad firmad, kes ei vasta äh, kriteeriumitele, ei tohiks seda teha. härra volinik, äh, inimestel on õigus loomulikult otsustada rinnaimplantaatide kasuks, aga neil on õigus ka saada piisavalt informatsiooni ning nad ei tohiks võtta ülemäärast riski, sellepärast et praegu need inimesed, kes kasutavad äh, implantaate, ei kasuta mitte ainult oma välimuse muutmiseks, vaid ka tervislikel põhjustel, suur tänu! Äh, president, volinik näib, et avalikkus on olnud väga inertne selles küsimuses, ometigi on kannatatutel õigus oodata, et tõetakse meetmeid. Need on väga oluline, et Rahvatervishoiuametid sellega tegelevad. Äh, need Äh, äh, nende äh, implantaatide turult kõrvaldamine ei ole tegelikult korralikult to toiminud. härra Barnier siin mainis hirmuäratavaid arve ja ja te ütlesite, et õigusaktid meditsiiniseadmete kohta, mida kasutatakse ilukirurgiast, et nende kohta rakendatakse erandeid. kahe tuhande kaheksandal aastal käivitati konsultatsioonid avalikkusega ning äh, praegu vaadatakse läbi õigusakte, mis puudutavad meditsiiniseadmeid. Äh, kas te kavatsete laiendada nende õigusaktide äh, ulatust siis ka ilukirurgias kasutatavatele seadmetele? Grazie, la parola alla collega Kadenbach. edasi kolleeg Kadenbach, palun. presidentin, hea komissar, ma tahan. härra volinik, suur tänu me räägime täna siin meditsiinilistest seadmetest ja ma arvan, et meil on väga karme kriteeriumi vaja nende tarvis, meil on vaja tugevaid kontrolle ja meil on vaja rohkem informatsiooni. aga ainult väga väike äh, osa rinnaimplantaatidest kuuluvad äh, tegelikult äh, meditsiiniliste juhtumite kasutamise alla. rohkem kasutatakse neid kosmeetikatööstuses, me räägime siin turust, mis on väärt seitsesada miljonit eurot aastas. tahaksin küsida omalt poolt, kas on võimalik, et kui me räägime naistest ja nende tervisest, siis paljud naised tegelikult omavad sellist enesekuvandit, et nad leiavad, et ainult koos rinnaimplantaatidega äh, Ähm, näevad nad head välja. nii et äh, noored naised, kes näiteks kannatavad erinevate söömishäirete ja muude häirete all, äh, vajavad selliseid tooteid. Äh, meedia loomulikult propageerib ka sellist naiste kuvandit ning seda on vaja kindlasti muuta ja parandada. väga kahju on, kui inimesed arvavad, et ainult läbi kosmeetiliste ja kirurgiliste äh, protseduurid äh, muutuvad nad ilusaks. mis puudutab äh, tervise äh, aspekti, siis on kindlasti midagi vaja ära teha. kolleeg Sinclair, palun. aitäh, president. see teema on seotud sellega, et prantsuse, prantsuse võimud ei suuda meditsiini äh, Äh, sektorit kontrollida. Prantsusmaa suhtub väga leebelt nendesse seadusesse, mida ta eeldab, et teised riigid ellu rakendavad. Ameerika võimud juba mitu aastat tagasi avaldasid internetis infot probleemidest Prantsuse rinna implantaatidega. Prantsuse võimud ei pööranud aga sellele mitte mingisugust tähelepanu on vaja suuri muutusi selleks, et toimuks korralik järelevalve meditsiiniseadmete üle. Prantsusmaa on näidanud, et ei suuda ennast reguleerida. väga paljud naised kannatavad sellise hooletuse tõttu. Prantsusmaa peaks maksma hüvitist kõigile naistele, kes selle hooletuse läbi on kannatanud ja on vaja rohkem eh, teabevahetust patsientide ja kliinikute vahel. aitäh aitäh. ja nüüd annan sõna volinik Talile. aitäh tahaksin tänada teid kõiki äh, nende kommentaaride eest, mis puudutavad seda väga olulist teemat. me kõik oleme nõus, et äh, patsientide tervis on kõige olulisem. see peab olema kõige tähtsamal kohal meie poliitilistes aruteludes ning just nimelt seda me teemegi, kui me rõhutame, et meil on vaja paindlikku süsteemi, mis tagab innovatsiooni nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et äh, ka see on patsientide tervisele oluline võimalus kasutada uudseid tooteid äh, äh, nii varakult kui võimalik ning Euroopas me tõesti suudame neid uusi tooteid äh, tootmisse anda kolme aasta jooksul, enne kui ameeriklased seda suudavad. sellest saavad patsiendid kasu ja äh, sellisest kasust me ei saa loobuda. seetõttu, kui härra Barnot küsis, miks ma ei avalda survet äh, turukorraldusele, siis ma ei usu, et meil on seda vaja ma arvan, et meil ei ole vaja siin turustamiseelseid lubasid sisse viia, meil on Euroopas süsteem, mis on toiminud. me jõustame ja parandame seda süsteemi, et ta toimiks isegi paremini. me äh, tagame kõigi loa andmise protsessis osalevate asutuste pädevuse tegemist on eh, just nimelt selle paketiga, eh, mille me parlamendi ette toome, nõukogu ette ka. Eh, pärast suvevaheaega. ja just nii, sinna me siis liigume, härra Tarabella me oleme seda teemat arutanud, me oleme seda teemat uurinud, me oleme uurinud, mida me oleme teinud selle PIP juhtumi tõttu ning me tuleme välja konkreetsete ettepanekutega juba mõne kuu pärast, kuskil septembris. niisiis, kui me kõneleme lubade andmised, siis me ütleme, et jätkame eh, selle paindlikkusega, mis meil siin Euroopas on Äh, ja hoolitseme selle eest, et, et kõik need, kes selles protsessis osalevad, on pädevad. Äh, muudame liikmesriikide pädevad or äh, organid sellesse protsessi rohkem kaasatuks. ja siis loome üle-euroopalise ekspertgrupi, mis hoolitseb selle eest, et standardid Euroopas on ühtsed PIP-i juhtum ei puuduta loa andmist. sellel juhtumil ei ole mitte midagi lubadega pistmist, tegemist on pettusega, mis oleks võinud toimuda äh, ükskõik millise äh, loa andmise menetluse korral. PIP juhtum on näide sellest, äh, millised on nõrgad kohad meie menetluses, mitte tingimata õigusaktides, vaid just nimelt selles, kuidas neid õigusakte rakendatakse aga me tugevdame ka õigusakte. me äh, tugevdame turukontrolli pärast loa andmist, nagu mõned teist ütlesid. Äh, liikmesriikide pädevad asutused lihtsalt äh, loobusid igasugusest kontrollist nende meditsiiniseadmete osas, mida nende riikides kasutati ja selline lähenemine on vale. on uskumatu kui ma sellest kuulsin ja muide, ma olen äh, elukutselt raamatupidaja, et kõik, kui ma kuulsin, et kõik auditid, mis läbi viidi äh, amet, vastavate ametkondade poolt, ettevõtete poolt, siis kaks, kaks kuud teatati nendest auditistest ette, on <laughs> uskumatu, et sellised asjad juhtuvad. Äh, nii et, et sellised asjad tuleb parandada ning ma olen kirjas ministritele ka öelnud, et, et ei saa lubada selliseid ette teatatud auditeid. ning teie peaksite hoolitsema selle eest, et selliseid asju ei juhtu ja te peate tegelema turukontrolliga, me ei saa oodata kaks aastat, kuni see õigusloomeprotsess, mille me käivitame, lõpule jõuab niisiis, meil on vaja läbipaistvat infot ja meil on vaja läbipaistvust äh, iga üksikjuhtumi puhul, et kõik need intsidendid, mis aset leiavad meditsiiniseadmete sektoris, et nendes, nende kohta antakse aru, et koostatakse andmebaas, et meil oleks kõik see info koos. nii et, et me tõesti saame äh, rakendada vajalikke meetmeid. meditsiiniseadmete jälgitavus, mida me samuti välja pakume ja millest siin ka täna juttu oli. ja see on ka väga oluline niisiis äh, kõigi meditsiiniseadmete jälgitavus, eriti riskantsete seadmete jälgivatus on ka osaks selles ettepanekus. niisiis äh, me peame oma sõna me peame oma lubadusi septembris, esitame me teile äh, väga äh, tugevad ettepanekud, mis oluliselt parandavad äh, turvalisuse ja ohutuse küsimusi, aga me ei lähe liiale. me ei reageeri üle. me üritame leida viisi Äh, kuidas äh, midagi teha niimoodi, et me tõesti ka teeme midagi. Äh, Pipi juhtum oli pettus ja pettuse jaoks me ja see pettuse juhtum ei olnud seotud lubadega, see oli seotud turukontrolliga ja just nimelt selles vallas me peame tegutsema ja hoolima tõesti selle eest, et me kehtestame väga tugeva turukontrollisüsteemi, aitäh aitäh, volinik. me oleme saanud äh, resolutsiooni eelnõu, arutelu on lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist ja järgmine istung